ning hääletus toimub homme lõuna ajal. nüüd aga läheme äh, Jaanus Aaderi raporti juurde ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht. härra Richard Seeber võtab äh, sõna ja tal on kõneaega neli minutit. Äh, suur tänu, härra president ma asendan siin meie kolleegi Jana Šaderit, kes on tegelenud selle raportiga. ma tahaksin teid, tahaksin teda tänada ja nagu te teate, Ungaril on nüüd uus president ja väga tähtis on see, et Ungaril oleksid väga head äh, suhted äh, ka meie kojaga. Ehm, selle raporti puhul on tegelist, tegemist ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste, ohtude ennetamise ja ohjeldamisega ja nende meetmetega, mida on vaja kohaldada kodanike ja keskkonna huvides. ma arvan, et see töö, mis on ära tehtud, tehtud, on ähm, tõesti õnnest-, õnnestunud tööd ja nüüd on vaja see direktiiv äh, ellu viia, väga tähtis on CLP äh, ellurakendamine, äh, ta peaks jõustuma kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja lisa hakatakse kohaldama ettevõtete kohta, nii et Euroopas peame me kohandama seda äh, meil on ligikaudu kümme tuhat keemiaettevõtet Euroopas, kes toodavad neid äh, selliseid kemikaale ja keda see kõik puudutab ja ma arvan, et me peaksime lisama, et meie keemiatööstus on väga tugev ja väga tähtis on säilitada töökohad selles valdkonnas ja seetõttu meil on vaja ka seda tööstuslikku alust selleks, et äh, säilitada töökohad, aga samas äh, ei tohi unustada ka seda, et ohtude vastu peavad olema kaitstud nii need töötajad kui keskkond kui inimesed. me peame parandama äh, kaitset, mitte vähendama seda kaitset ja seega me peame rõhutama ka seda, et oleks paremad tingimused ettevõtete jaoks, et oleks parem järelevalve. me arvame, et konkurentsitingimused peavad äh, saama kohandatud niimoodi, et erinevates riikides kohaldataks samu reegleid. see on meie jaoks tõsiseks väljakutseks. kõigis riikides ei ole need reeglid sugugi mitte samad ja seetõttu kannatavad meie ettevõtted me teame, et vastava konventsiooni on Euroopa Liit ka ratifitseerinud ja ka selles osas oleme me olukorda parandanud, et mis puudutab elanikke, kes elavad selliste ettevõtete lähedal, et neil oleks parem juurdepääs õigusemõistmisele, et neil oleks parem juurdepääs erinevale informatsioonile koos nõukoguga oleme me üritanud äh, toimida niimoodi, et äh, ained mis mõjutavad, võivad kahjustada hingamisteid, et ka neid käsitletakse, käsitletakse, see puudutab kolmanda kategooria mürgisusega aineid, me oleme, räägime siin erinevatest kategooriatest ja parlamendi jaoks on veel väga tähtis see, et me kohandaksime lisa üks ja me mitte nii, nagu komisjon soovib, et läbi delegeeritud aktide, vaid rakendusaktide. tänu variraportöörile on meie seisukoht väga tugev ja jõuline komisjoni suhtes ja tänu sellele oleme me saavu-, suutnud suuresti parandada ka seda teksti. nii et suur tänu kõigile kaastöö eest ja palju edu tulevikuks! suur tänu härra Seeberile, kes asendas raport raportööridena ja nüüd on sõna härra John Tallil komisjoni nimel. Thank you, <coughs> thank you very much, Mr President. suur tänu, härra president, äh, parlamendi liikmed, me hakkame varsti esimest korda, esimest lugemist korraldama öö, äh, ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste äh, direktiivi. sooviksin tänada härra Janus Schaaberit keda täna esindab siin härra Seeber. samuti tahaksin ma tänada ka Keskkonna ja Tervisehoiu ja Toiduohutuse Komisjoni nende suurepäraste ettepanekute eest ning soovin õnnitleda härra Aderit ka tema uue vastutusrikka töökoha eest oma kodumaal. tööstusõnnetustel on hävitavad tagajärjed, töötajad hukkuvad äh, ning avalikkus puutub kokku kahjulike kemikaalidega, mis võivad kaasa eh, tervisekahjustusi, lausa pikaajalisi tervisekahjustusi. veevarud eh, reostuvad eh, ja töötajad kaotavad töökohad. suured õnnetused Indias, Itaalias, Prantsusmaal on nõudnud paljusid inimelusid. praegune direktiiv on pärit aastast üheksakümmend kuus ning et see seab paika uued reeglid ettevõtete ja liikmesriikide jaoks, mille eesmärgiks on ära hoida õnnestusi, õnnetusi parema planeerimise ning ettevõtlusmeetodite abil. eesmärgiks on vähendada õnnetuste korral tagajärgi keskkonna ja eh, elanike ja konna jaoks. me oleme praegusel hetkel rahulik, rahul kompromiss tekstiga, mille osas parlament peaks hääletama. see puudutab kemikaalide klassifitseerimist ning äh, samuti ka õnnetuste ärahoidmist ja kontrolli. lubage selgitada, miks see nii on. kõigepealt inspektsiooni reeglid on palju detailsemad ja efektiivsemad kui varem. kohustuslikud inspektsiooni plaanid, mis puudutavad kõiki ettevõtteid, äh, ning samuti puudutab see inspektsioonide kordamist äh, hilisemal perioodil. kodanike õigused on paremini garanteeritud, kodanikel on parem ligipääs informatsioonile ning äh, nad võivad osaleda inspektsioonidel, samuti, äh, samuti on nende, on suuremate maalade kasutamine seotud rangemate inspektsioonidega ning juhul, kui kodanike õigusi ei respekteerita, on kodanikel õigus pöörduda kohtusse seoses Euroopa Liidu ja äh, osalusega Orhusi konventsioonis. peame kontrollima, et äh, ettevõtjad äh, võimalikult hästi rakendaks olemasolevaid seadusi. praegune, praegu on eesmärgiks tõsta kodanike ja keskkonna kaitsereegleid ning äh, see puudutab ka selliseid ähm, toksilisi aineid, mida äh, sisse hingatakse. ka see, nende ainete kontroll on nüüd paremini reglementeeritud. komisjon soovib esitada järgmise deklaratsiooni. me soovime tulevikus analüüsida selliste ainetega seotud õnnetusjuhtumeid komisjon tunnistab, et, et kom-, praegune kompromiss tõstab inimtervise kaitset ning samuti ka keskkonnaturvalisust ja seda paremini kui praegune see Veso kaks direktiiv. komisjon kavatseb veel kord üle vaadata õnnetuste juhtumise võimalikkuse ja need võimalikud tagajärjed ja eh, komisjon kavatseb eh, analüüsida veel kord eh, ohtlikumate kemikaalide kasutuse küsimust. see võib kaasa tuua õigusloomelised ettepanekud direktiivi parandada, kui see osutub vajalikuks. kokkuvõttes Euroopa Komisjon toetab kompromisspaketti selleks, et direktiivi ja osas esimesel lugemisel kohe kokkuleppele jõuda, aitäh! see on Polikire Pitrope. suur tänu, härra volinik! nüüd tööstus, teadusuuringute energeetikakomisjoni nimel on sõna meie kolleegil Jackie Henanil pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president! kas on tegemist lihtsalt fassaadi äh, ülevärvimisega seaduse puhul, mis on lihtsalt ajale jalgu jäänud või tõesti me soovime võidelda katastroofide vastu ja tagada suurema turvalisuse kodakonna, ühiskonnale ja Äh, just pidades silmas seda eesmärki, nõustusime olema raportöör. ja meie üritasime välja pakkuda sellised muudatusettepanekud ilma, mis, ilma et nad vai-, vaidlustaksid seda protsessi, võimaldaksid saavutada suurema turvalisuse ühiskonna kodanike jaoks, anda uued õigused nendele, kes just kõige esimesed saavad olema, kes kannatavad nendest õnnetustest, aga tegelikult võeti meid väga vähe äh, kuulda ja taaskord oli raha see, mis oli võidumeheks, ja probleem on selles, et alati on kuristik suurte põhimõtete ja igapäevareaalsuse vahel ja see puudutab nii tööstusettevõtteid, ladustamist kui ka ohtlike ainete transporti. ja selle, ja ettevõtted on vähendanud öö, äh, ohtlike ainete ladustamist, aga nad lihtsalt äh, jätavad nad tsisternidesse ja tihti need tsisternid äh, rahulikult lebavad või seisavad kuskil teie elukvartali keskel ja seda ei saa lubada, me peame olema paremini informeeritud, paremini kaitstud ja lisaks sellele on väga palju erinevaid vastuolusid et kuidas, äh, kuidas parandada töötajate turvalisust, kelle äh, ettevalmistus, haritus selles osas on järjest madalam, kuidas tagada nende äh, turvalisus ja julgeolek, kui samas on riike, kes kasutavad lihtsalt keskkonnadumpingut? suur tänu, sõna on IMCO komisjoni nimel proua Malgorzata Hanslikul poolteist minutit. volinik, president, daamid ja härrad. me peame kohaldama direktiivi eh, ja mitte ootama, et õnnetusi juurde tuleks. ei ole eh, see VESO kaks süsteemi mõtet eh, muuta mina nagu kui raportöör leian, et on eriti oluline tegeleda avalikkuse teavitamise ning avalikkuse kaasamise suurendamisega. on väga tähtis, et selline informatsioon oleks täielik ja asjakohane. me ei soovi üle ujutada avalikkust informatsiooniga, mida ta ei vaja kuid informatsioon peab olema täpsem ja arusaadavam. avalikkuse teavitamine on väga oluline faktor usalduse suurendamiseks. samuti on see oluline avalikkuse harimiseks, et nad teaks, kuidas ähm, toimida tõsiste õnnetuste puhul. väga oluline aspekt on ka lisa üks, mis on väga oluline selleks, et, et direktiivi ulatust ähm, täpsemalt paika panna ning äh, ma olen selles osas täiesti nõus raportööriga, suur aitäh! ja aitäh, järgmisena saab sõna, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei nimel räägib proua Mazej Kukovitš kaheks minutiks. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani gospod suur tänu, härra president. härra volinik, ma ei unusta kunagi seda vaatepilti ja neid surnud kalu, mida ma kunagi ühes jões nägin. see oli eh, ohtlike ainete tehase tulekahju tulemus ja me peame suutma vältida selliseid õnnetusi ja seda tänu võimalikult heale tehnoloogiale. turvalisust peab toetama ka infotehnoloogia. me peame arvesse võtma kõiki neid võimalusi, mis meie käsutuses on selleks, et vältida sedalaadi õnnetusjuhtumeid. ja seetõttu ma tahaksin tänada raportööri, sellepärast et ma arvan, et need muudatused annavad positiivse tulemuse ka selles osas, mis puudutab loomatervist. me peame tagama parema kommunikatsiooni, teavituse, sellepärast et pikaajaline kahjulike ainete sissehingamine võib kaasa tuua äh, väga suuri tervisekahjustusi, aga keskkond, inimeste tervishoid, loomade tervis, see on üks, üks aspekt. ja ja me alles siis anname endale aru sellest ja kui me tõesti kaotame tervise äh, selliste äh, kemikaalidega kokkupuutumise tulemusel. ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel on sõna proua Vestlundil kaheks minutiks. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin ma tänada härra Ooderit ja härra Tallit nende sõnavõttude eest ja ma tahaksin tänada ka suurepärase koostöö eest. meie fraktsiooni meelest on kõige tähtsam see, et me tagaksime inimeste turvalisuse ja kaitse ja peaksime seda silmas, muutes seda direktiivi. ja meie meelest meil on õnnestunud just see Mac Major äh, Eh, turvalisuspoliitika, meil on olemas eh, vastav turvalisuse süsteem, see on üks samm edasi. aga meil peaks olema eh, vastavad nõudmised ka päästepakettide, päästeprogrammide osas peavad olema kontrolli, inspektsiooni rei-, reidid, tuleb parandada üldsuse informa-, informeerimist ja informatsioon peab olema kõigile kättesaadav või vähemalt, kui keegi soovib informatsiooni saada, siis ta peab seda ka saama. meie fraktsioon on natukene kaugemale läinud selles osas, mis puudutab inimeste ja keskkonna turvalisust. meie meelest informeerimise ja teavitamise parandamine ei piisa nüüd on meil Seveso kolm ja Seveso kolme eh, sätted, aga me ei ole nõus delegeeritud õigusaktidega küll, aga meie meelest on tegemist tõesti väga hea öö, eh, määrusega ja, või direktiiviga ja öö, eh, sellega võib edasi liikuda. suur aitäh! Äh, härra Panajotovil on sõna ALDE nimel. austatud härra volinik, härra president, mul läks või meile kulus väga palju aega selleks, et leppida kokku Seveso kolme direktiivi osas, aga nüüd võime me olla rahul saavutatud tulemustega. suured äh, õnnetused äh, kaheksakümne neljandal aastal äh, Indias, kahe tuhande esimesel aastal Toulouse'is, on meile näidanud, et me peame ümber vaatama Euroopa Liidu vastava seadusandluse. Äh, kuigi nõukogu on olnud vähem ambitsioonikam kui parlament, eriti selles osas, mis puudutab avalikkuse juurdepääsu informatsioonile, siiski õnnestus meil Äh, teha kuuldavaks oma seisukoht, me saavutasime selle, et on selliseid äh, ohtlikke aineid, mis, mida, mis ei käi mitte äh, delegeeritud õigusaktide alla, vaid õigusloomelise rakendusaktide alla ma ise selles osas mis puudutab äh, direktiivi äh, kohaldamisala, siis äh, selles osas mul on kahju, et me ei olnud ambitsioonikamad just informatsioonile juurdepääsu osas ja ettevõtete nimekirja osas. aga me võime lõpptulemusega rahul olla, sellepärast et nüüd meil on uued reeglid turvalisuse, kaitse, läbipaistvuse, teabele juurdepääsu osas. ma tahaksin tänada meie kolleege selle eest, et nad on teinud tööd selle direktiivi ja selle dokumendi kallal. suur tänu, härra Panajotov. ja nüüd roheliste nimel on sõna härra Karl Schlüteril üheks minutiks. suur tänu, härra president, ma äh, soovin Ungari presidendile palju edu aga minu meelest on kahju sellest, et nõukogu ei ole kohal, sellepärast et nõukogu oleks pidanud vastust kandma nende läbirääkimiste üle et kui nüüd uuesti klassifitseeritakse kemikaalid, aga kas see uus klassifikatsioon toob ka parema kaitse kaasa? ja lõpptulemusena Äh, suutsime me jõuda sellisele kokkuleppele, äh, mis äh, ilmselt hakkab paremini toimima, nii nagu kolleegid on siin ka öelnud, aga väga tähtis oli see, et me ei loobunud sellest klassifikatsioonist, nii nagu sooviti. aga kindlustusega seonduv küsimus, väga tähtis on see, et komisjon kas-, käsitleks seda küsimust. ei saa olla niimoodi, et kulud lähevad lihtsalt üldsuse kanda, vaid ettevõtted ise peavad tagama selle, et nad vastutavad selle eest ja ei maksta midagi maksumaksja taskust. suur tänu ja nüüd on sõna äh, proua Anna Rosbachil flere og flere mennesker lever tæt på fabrikker og virksomheder, som arbejder suur tänu, härra president. on palju inimesi, kes elavad selliste ettevõtete läheduses, kes, mis tegelevad ohtlike ainetega. see tähendab riski nende tervi, tervisele ja ka riski kes-, keskkonnale. alates juunist kaks tuhat viisteist hakkavad kehtima rangemad reeglid ja meie eesmärgiks on see, et me suudaksime ennetada selliseid suuri õnnetusi, mis võivad ohtlike ainetega tekkida. aga see, kuidas nõukogu suhtub sellesse ettepanekusse, siis see on nende meelest nüüd optimaalne äh, turvalisus, mida pakkuda äh, keskkonnale kõige tähtsamaks ettepanekuks äh, siin on see, et üldsus, üldsust peab paremini teavitama ja poliitikud peavad äh, tagama selle, et ettevõtete turvalisuse taset parandatakse ja seetõttu ma toetan seda ettepanekut. suur tänu ja nüüd annan ma sõna härra Oreste Rossile üheks minutiks suur aitäh, me nõustume raportööriga selles osas, et lisada äh, üks ja kaks osad, äh, need ei saa käia delegeeritud õigusaktide alla. Äh, kui seda kompenseerida eranditega, siis sellega kaasneb liigne koormuse suurenemine võrreldes kasuga, mis see keskkonnale toob, ka halduskulud tõusevad seoses sellega, et tuleb CLP ähm, reeglitest kinni pidada. me oleme täiesti teadlikud sellest, et Euroopa Tööstusliit on mures, nemad tahavad B-võimalust kasutada, ehk siis CVSO kahe ähm, reguleerimisala juurde jäädaks, sellepärast et see toimub väga hästi. mis puudutab reguleerimisala, siis äh, selline lähenemine on juba leidnud kasutamist siis, kui keskkonnadirektiivi arutati, see aga ei ole õige viis edasi, sellepärast et Eh, siin on peale jäänud ideoloogiline külg. meie toetame aga seda, et tuleks lisada näiteks offshore platvormid, eh, samuti eh, nafta ja gaasijuhtmed. suur aitäh, härra Rossi ja nüüd kuue nimel saab sõna proua Alda Suusa, üks minut suur aitäh, lugupeetud president. tööstusõnnetused ohtlike ainetega kahjuks äh, on äh, reaalsus. elanikkonna harimine ei ole mitte ainult õigus, üks õigusi, vaid äh, üks vajadusi. ainult informeeritud elanikkond suudab piirata kahju ning läbi ennetamise ning äh, tagajärgede piiramise äh, on võimalik edu saada, see on meie esimeseks prioriteediks. seega tunnen head meelt ettepaneku üle, kui me aga näeme, et äh, Ungarist kõige vaesemad vaeste seast on tegelikult äh, lihtsalt unarusse jäetud. kui me näeme, mis Indias toimub, Bhopalis ja mujal, sajad ohvrid jäeti enda hoolde ettevõte Euroopas selle all aga ei kannatanud. seda ei saa huvitada, unustada, vabandust. Need ettevõtted äh, tuleks ka kriminaalkorras vastutusele võtta ning vaja on rohkem läbipaistvust. ma ei näe hetkel saalis kolleeg Obermeierit. seega läheme siis edasi ülejäänud kõnelejate juurde ning annan sõna kohe proua Morku Naite Mikuljenele poolteist minutit. poliitikas raida dažnai teie erat-. suur aitäh! keskkonnakaitse arengud tähendavad seda, et enamasti võetakse vastu uusi nõudeid, kui eh, juhtuvad suured õnnetused meie aga leiame, et õigusloomet ei peaks vastu võtma mitte ainult õnnetustega toimetulekuks, vaid ka ennetamiseks. me peame lisasamme astuma selleks, et ettevaatuspõhimõtet rohkem ellu rakendada. direktiivi eesmärgiks peaks olema, me tahame õiguslikud nõuded kokku viia tehnoloogilise arenguga. samas tuleb ütelda, et me tegelikult lihtsalt üritame reaalsusega sammu pidada näiteks eh, teatud kala püüdmine eh, avamerel direktiivi alla ei lähe. tundub, et ei ole vahet, mida laevades transporditakse, kas tegemist on nafta, gaasi või muuga, kui õnnetus juhtub, siis õnnetused on väga suured. samas on eh, väga hea, et siin on arvestatud ka Aarhusi konventsiooniga. ma usun, et elanikkonnal on õigus samuti osaleda otsuste langetamises ning loodetavasti see viib selleni, et meil on kõrgem keskkonnakaitse tase. väga hea on, et ühiskonnal on lõpuks ka juurdepääs tagatud informatsioonile ning ka inspektsioonidele ja veel kord avaldan tunnustust raportöörile. järgmine kõneleja, härra Mattias Kroote suur aitäh. Seveso, Toulouse. tegemist on kohtadega, mida me nüüd tunneme hästi ning äh, mis assotsieeruvad äh, suurte õnnetustega, mis läks meile maksma inimelusid ning äh, osutusid ka äärmiselt kulukaks ka materiaalsed kahjud olid väga suured. muidugi mõista tuleb äh, piirata äh, õnnetuste arvu ning nende ulatust, tähendab seda, et tuleb rohkem inspektsioone läbi viia, tegemist ei tohi olla mitte ainult rutiinsete kontrollidega, tuleb äh, vältida ka seda, et naabruses olev elanikkond kannataks, probleemide tekkimisel peab tagama, et informatsioon ringleks kiiresti, see on esmatähtis, sellepärast et seeläbi on võimalik inimelusid päästa. leian, et nõukogu on mõneti eksinud, kahju, et neid siin ei ole kohal. tundub, et neil on muudki teha, võib-olla muid olulisemaid asju ajada. aga tahaksin siiski küsida, miks nõukogus taolisi seisukohti kaitsti, meie üritame ikkagi õigusloomet parandada me tahame tugevat õigusloomet, mis võimaldaks taastada usalduse. usaldus on hädavajalik, kui me üritame läbi viia suuri taristuprojekte. teame, et äh, meie elanikkonnal on väga suuri reservatsioone taolise puhul, leiame aga, et seadusandluse läbi me peaks eelkõige just rahustama elanikkonda ning neides usaldust äh, ärgitama. selleks on vaja rohkem läbipaistvust võimud peavad koostööd tegema omavahel, peab paremini samuti äh, teavitustööd tegema, rohkem seda tegema. ja kui tegemist on suurte tööstuse seadmetega, mis võivad olla ohtlikud, siis ei tohi lähenemine kunagi olla rutiinne. suur aitäh ja sõna saab nüüd proua Görling. suur aitäh, lugupeetud president, muidugi mõista, me toetame kõike äh, aktiivselt äh, eesmärgi, milleks on vältida suuri oht-, õnnetusi, mis on seotud ohtlike ainetega. ma tean, et tegemist ei ole kerge teemaga, kus oleks võimalik lihtsalt äh, hea tulemusi saavutada. me oleme väga pikalt arutanud õiguslikku alust, äh, mis puudutab kohtusse pöördumist ning elanikkonna informeerimist. reeglite karmimaks muutmine on tervitatav, ma tean, et tegemist on, on suure eh, väljakutsega CVSU paketi kokkuviimise puhul CLP eeskirjadega. Eh, samuti alati oli oht, et eh, tekib dubleerimine, aga tundub, et seda on õnnestunud vältida. tahaksin tänada volinikku eelkõige tänase esmase sõnavõtu eest reaalajas info analüüsimine on alati tähtis, kui me tahame tõenditel põhinevate poliitikate õigusloomet. suur aitäh! sõna saab härra Soonik. suur aitäh! direktiiv on hädavajalik selleks, et vältida õnnetusi, nagu on aset leidnud Prantsusmaal ja mujalgi ja millega kaasnes suur materiaalne kahju, kahju ka keskkonnale ning äh, need osutusid väga kulukaks. direktiiv on oluline sellepärast, et äh, siin äh, pannakse liikmesriikidele ning ettevõtetele teatud vastutus õnnetuste vältimiseks ning tagajärgede piiramise. Euroopa Liit peaks muutma sidumaks taolised õigusloomelised aktid peab samuti parandama olemasolevate regulatsioonide koostoimet ning lõpetama dubleerimise ka topeltkontrollid. järelevalvet äh, tuleks laiendada ka allhankijatele, sellepärast et just nende tõttu tihtilugu tekivad vead Euroopa Parlament, mis esindab kodanikke, peaks äh, olema täielikult kaasatud otsuse langetamisprotsessi, seega toetan ka raportööri arvamust, mille kohaselt praeguse määruse muutmine peaks käima läbi tavalise õigusloome protsessi. parlamenti peaks regulaarselt informeeritama samuti äh, tööstusõnnetustest ning äh, meie reageeringust neile. kodanikel peab olema samuti lihtne juurdepääs äh, usaldusväärsele teabele ohtude kohta ning selle kohta, kuidas käituda, kui õnnetus aset leiab. internet on väga heaks vahendiks, mida tuleks kasutada ning seda peaks olema võimalik kasutada võimalikult kiirelt, samuti tuleks uute toksiliste kategooriate kohta peatselt algatama teabekampaania suur aitäh, äh, sõna saab proua Merkes. suur aitäh, lugupeetud president. kaksteist aastat tagasi äh, leidis aset Hollandis Sainz-Rütes äh, väga suur tulekahju, kakskümmend kolm inimest hukkus seal. tegemist oli keemia tehases aset leidnud tulekahjuga Anšede puhul me teadsime juba pikalt, eh, mida seal tehti, aga mitte midagi ette ei võetud. iga kord, kui taolised õnnetused aset leiavad, siis muudetakse seadust, ometigi seadust ei kohaldata just äh, siin äh, aga ongi vaja parandusi teha. tervitan direktiivi sellepärast, et siin pööratakse suurt tähelepanu sellele, et me peaksime olema teadlikud sellest, mis tööstusseadeldistes äh, toimub, informeerimine on oluline, tähtis on, et oleks lihtne juurdepääsuda kogu teabele. probleemiks on see, et vahel omavalitsused või eh, kohalikud võimud ei oma pädevusi selleks, eh, et inspektsioone, eh, inspektsioonidele osaleda, seega oleks vaja neile rohkem pädevusi anda niimoodi, et inspektsioonid saaksid korralikult toimuda ning et ka info leviks pärast ning kodanikud selle saaksid, nii et usaldus oleks tagatud suur aitäh, sõna saab nüüd äh, härra Arsenis, üks minut. suur aitäh, äh, lugupeetud president, volinik, head kolleegid. see VESO direktiiv on väga oluline. õnnetused ohtlike ainetega küll leiavad aset harva, aga kui sellised õnnetused toimuvad, siis on tagajärjed traagilised äh, nii kodanikele kui ka regioonidele ning äh, tihtilugu õnnetuste tagajärg on tunda mitme põlvkonna vältel. me oleme õigusloomet äh, muutnud, aga teatud punktides me ei ole olnud piisavalt mm, ambitsioonikad, näiteks me ei ole kaasanud selliseid seadmed nagu näiteks nafta rafineerimise platvormid kui mõtleme näiteks Mehhikos toimunud äh, traagilisele õnnetusele, mõtelgem, kuivõrd tõsised tagajärjed on selle majandusele, keskkonnale ja kodanikele. tihtilugu kodanikud ootavad meilt ikkagi enamat, äh, ootavad enamat Euroopa institutsioonidelt. järgmine kord peavad kõik sellised äh, tööstusseadeldised ka siia alla käima. seega me vastaksime meie kodanike ootustele, aitäh. suur tänu ja nüüd saavad sõna kõnelejad vaba mikrofoni raames ja kõigepealt saab sõna proua Kadenbach. lugupeetud proua president, volinik. ma olen austerlane. ma mäletan, mis toimus Ungaris viis aastat tagasi. see tekitas väga suurt rahutust ja muret elanikkonna seas, see tekitas tohutuid kahjusid mul on hea meel, et see VSO kolm direktiivi on äh, muutud, muudetud karmimaks. olukord mõnedes riikides on äh, paranenud, kuid mitte kõikjal. meil on vaja rohkem läbipaistvust, meil on vaja elanikkonda paremini koolitada, meil on vaja ka finantsgarantiisid. ei äh, ole võimalik lubada, et tekitatakse äh, uusi kahjusid, me ei suuda lihtsalt neid kanda, on vaja tegeleda elanikkonnaga, neid on vaja teavitada, elanikkonda on vaja kaitsta. elanikkonna muredele on vaja vastu tulla. me peame kontrollima keemiliselt ohtlikke ühendeid, meil on väga vaja palju veel ära teha ja nõudmisi on vaja karmistada, aitäh! suur tänu, nüüd saab sõna kolleeg eh, eh, Rivassile suur tänu, ma sooviksin tänada kolleege, eriti härra Äderit ja härra Seeberit, eh, kes on selle raporti koostanud. Cerezo raport, ma mõtlen siin Prantsusmaa Toulouse'is toimunud katastroofile septembris kahe tuhande esi-, kahe tuhande esimesel aastal kolmkümmend üks hukkunut oli, ammoonium plahvatas ja see tekitas tohutuid kahjusid. see ei olnud riski hindamise vigade tõttu, vaid tegu oli allhankija allhankijaga, tegu oli äh, halvasti välja koolitatud töötajatega. ning äh, kokkuvõttes mul on lõpptulemuse üle väga hea meel, see puudutab tööstusriskide hindamist, mille osas tuleb äh, tuleb teavitada elanikkonda ning samuti ka investeerida ohtude ärahoidmisesse. väga oluline on läbipaistvus, kodanike teavitamine, see on väga oluline selleks, et efektiivselt riski hinnata. ainus vajakajäämine on see, et äh, siin ei ole eh, arutatud seda, millised finantstagajärjed võivad olla suuremat sorti katastroofil ning minu meelest see on üks selle eh, direktiivi nõrk, nõrgemaid kohti, aitäh. suur tänu ja eh, kolleeg Paška, palun vážená pani predsedajúca vážený pán komisár nadobudnutie účinnosti nariadenia európskeho parlamentu president volinik selge on see et selles määruses see määrus peab kohandama ennast selle SO2 direktiiviga. nii saame me endale parema keemiliste ainete klassifitseerimise süsteemi, see tähendab seda, et kolm, mul tekib kolm erinevat tüüpi keemilisi ühendeid ning räägitakse ka erinevatest äh, kokkupuudetest äh, keemiliste ühendud, oh-, ohtlike keemiliste ühenditega. Äh, me peame mõtlema siin ka tee, tee, peame siin mõtlema ka teenuste peale, allhankijate peale, mõtleme selle peale, kuidas ladustatakse keemilisi ühendeid. on liialt palju võimalusi erandeid teha liikmesriikidega. meil on mitmeaastased kogemused, mis näitavad, et tehnoloogilised riskid peavad vastama looduslikele riskidele. seega me toetame ITRE komisjoni soovitusi, et ja leiame, et komisjon peaks neid kohaldama. suur tänu. järgmisena saab sõna volinik Talli suur tänu teile, lugupeetud parlamendiliikmed, on selge, et seda paketti on vaja. me hääletame seda homme ning see pakett võimaldab liikmesriikidel paremini rakendada eh, kontrollipoliitikat ja ära hoida suuremaid eh, õnnetusi, mis äh, puud-, ohtlike keemiliste ainetega. Need, äh, see puudutab äh, siis keemilisi aineid, nende klassifitseerimist. komisjon on läbirääkimiste tulemusega väga rahul. ma informeerin kolleeg Jaanus Potočnikut ka teiepoolsetest kommentaaridest, aitäh teile! suur tänu, volinik, ning nüüd saab sõna äh, raportöör Seeber frau präsidentin! ich glaube die debatte. suur tänu teile president! ma arvan et äh, me ei ole kompromissidega sajaprotsendiliselt rahul kuid nii nende kompromissidega juba on alati on võimalik pisut kaugemale minna kuid võibolla siis ei läheks see jällegi nõukogust läbi arutelu näitas et me peame jälgima, et äh, olemasolevaid seadusi hästi rakendatakse, see on tihti Euroopas probleem, et meil on olemas head seadused, kuid mõned liikmesriigid ei rakenda neid hästi. see Veso puhul on hea rakendamine väga oluline, sest äh, asjaga on ju seotud inimelud. puudutab inimesi, kes elavad äh, ohupiirkonnas. ning siin on ka selgelt öeldud et äh, tegevusplaanid peavad olema võimalikult täpsed ja avalik arvamus peab osalema, kõik kodanikud peavad teadma, et kui äh, õnnetuseks juhtub mm, õnnetus, siis äh, on olemas hea tegevusplaan, see võib aidata paljusid elusid päästa. see puudutab ka töötajate väljakoolitamist sellistes tööstuskeskustes. väga oluline on luua usaldus kodanike vahel ning ennetus on väga oluline, pärast ennetust on väga oluline äh, halgus, haldus- ja juhtimistöö sellistes eh, tööstusettevõtetes. ma arvan, et me oleme suutnud garanteerida seda, et Euroopa Parlament osaleks ja ka lisa üks kohandamisel peame tegema kõik, et meid kõrvale ei jäetaks. me võime üldiselt tulemusega rahul olla ning kompromiss on hea, loomulikult oleks meil pisut, meeldinud pisut kaugemale minna, kuid ma arvan, et võime selle kompromissi poolt üldiselt hääletada. härra Seeber, kas te eh, olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele?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 Eh, läheb, eh, meie õigusloomelist tegevust läheb läbi esimesel lugemisel, kas me ei vajaks pisut suuremat läbipaistvust, kui, kas me ei peaks nõukogu viima teisele lugemisele, ta on meie tegevust väga palju tõkestanud. ma sooviksin teada teie arvamust selles eh, küsimuses. aitäh. jah, lugupeetud Mattias Grote, nagu ma seda juba ütlesin tänu tublile koostööle saime selle raportiga edasi liikuda, ma ei tea, kas teisel lugemuse, lugemisel me saaks pisut tugevama tulemuse. ma arvan, et meie lähenemine oli algusest peale äh, olnud õige äh, ja raportöör äh, saavutas äh, väga hea kokkuleppe, kuid samas me peame äh, Ehm, keemiliste ühendite klassifikatsiooni üle vaatama pidevalt. ning ma arvan, et selles valdkonnas oleme tegelikult juba üsna palju saavutanud, aitäh. suur tänu. sellega oleme selle arutelu osa lõpetanud ning äh, hääletus toimub homme. ning see viib meid järgmise päevakorrapunkti juurde. see on komisjoni komisjoni asepresidendi proua Ashtoni eh, ja liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, mm, see on siis komisjoni avaldus naiste suguelundite moonutamise kohta ning härra Tari asendab äh, proua Ashtonit. Thank you very much, madam president, members of um... suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, igasugune eh, sugudepõhine vägivald on põhiõiguste vastuvõetamatu rikkumine